kahtlust, et Itaalia kohtusüsteem vastab täielikult Euroopa Liidu kõrgetele standarditele, aitäh. suur tänu, volinik. nüüd on Cesare Battisti väljaandmist puudutav arutelu lõppenud, mul on kuus resolutsiooni ettepanekut, hääletame pärast kolmanda arutelu lõppu ja kolmas arutelu puudutab Iraani ja eriti Nasrin Satudehi juhtumit. meil on kuus resolutsiooni eelnõu ettepanekut ja kõigepealt annan sõna härra Pelderile pooleteistkümneks minutiks. suur tänu, härra president täpselt nädal tagasi Shireen Abadi, Nobeli auhinna saaja, avaldas Wall Street Journalis äh, artikli, kus ta rääkis oma sõbrast Nasrin Sotudehist, kes on inimõiguste eest võitleja, kes oli just üheteistkümneks aastaks vangi mõistetud ja ta soovis lääne tähelepanu sellele juhtumile tõmmata. Äh, Sotudehi juhtumile siis ja ka teistele vapratele inimõiguste kaitsjatele isla, Iraani Islamivabariigis. siin toimuv arutelu annab, on nagu osaline vastus sellele appikutsele, et mitte unustada selle naise saatust ega ka nende teiste saatust, kes Iraanis inimõiguste vastu, inimõiguste eest võitlevad märtsikuus esitasin välisasjade komisjoni nimel raporti kus me kutsusime üles ühisele Euroopa äh, reaktsioonile seoses sellega, mis toimub Iraanis. suur tänu, järgmisena proua Šake. suur tänu. Äh, taaskord peame me rääkima inimõigustest Iraanis pärast seda, kui Nasrin Sotude määrati üheteistkümneks aastaks vangi. ja tal on keelatud edasi töötada juristina õigusriigi põhimõtet ei kasutata enam Iraanis ja kohtusüsteem on väga politiseeritud. inimõiguste eest võitlemist loetakse nüüd rahvusliku julgeoleku vastu võitlemiseks. Äh, proua Sotode, kahe lapse ema, sai siis nüüd süüdistuse rahvusliku julgeoleku ohustamises. ja mida ta tegi, teda mõisteti süüdi väga sellisel viisil, et mingisuguseid protsesse, kohtuprotsessi õiglust ei jälgitud ning mis toimub, tegemist on nõrga režiimiga, kes äh, ründab oma kodanikke selle asemel, et neid kaitsta. kõrge esindaja Ashton läheb järgmisel või sellel kuu lõpul äh, Istanbuli, kus ta püüab ka Iraaniga suhelda tuumaküsimustes <clears throat> ja sanktsioonidest on taas kord küsimus. ma ei tea, kas need sankt-, rahvusvahelised sanktsioonid annavad soovitud tulemuse, sellepärast et kannatavad ka Iraani inimesed, mitte aga see valitsus. aga ma olen küll skeptiline majandussanktsioonide osas, aga ma olen üsna, usun üsna hästi isiklike sanktsioonide rakendamisse nende isikute vastu, kes neid äh, karistamatuid tegusid korda saadavad. <clears throat> inimõigused on ilmselgelt Iraani režiimi Achilleuse kannaks ja tänan, kasutan veel võimalust, et ütelda Itaalia kolleegidele, et nad võiksid olla vait. see on tõesti halb, et nad siiamaani veel lobisevad, sest saadik, kuigi nende teema on juba lõpetatud. suur tänu, proua Šake ja armsad kolleegid, kuulsite, proua Šake palus vaikust. palun, kas te saaksite olla tasem ja kui teil on mingit eraasja rääkida, äkki te võiksite seda teha ukse taga. nüüd härra Stevenson, kaks minutit. suur tänu, president. minu tänaseks eesmärgiks oli võrrelda eh, Iraani Vabariiki Natsi-Saksamaaga, aga ma pean ütlema, et paljudel viisidel Äh, võib Iraan olla isegi hullem. Nad on äh, sellel aastal poonud juba kuuskümmend viis inimest, kümme eile. kõigepealt äh, said nad suured trahvid, siis konfiskeeriti nende kodud ja siis peksti nad kõik enne ülespoomist läbi. kaheksakümmend seitse inimest on hukatud viimastel nädalatel. Ahmadinejad Ähm, vihkab juute, ta ütleb, et ta tahab kaotada Iisraeli riigikaardilt, ta valmistab praegu ette tuumarelva, ta survestab äh, äh, Iraani kodanikke äh, tapmiste, hukkamiste, piinamistega, hukatakse ka lapsi ja rasedaid naisi. kahel äh, Äh, vangil lõigati sellel äh, nädalal käed ära. ülejäänud kahe osas äh, veel on ette nähtud amputatsioon. igaüks, keda nimetatakse korra kurjaks, sellele kohe suundub ka rünnak. Nasrin Sotudeh on hea näide, ta on julge naine, kes on kaitsnud paljusid režiimi ohvreid tema üheteistkümneaastane vanglakaristus lihtsalt selle eest, et ta tegi oma tööd, on solvang inimkonnale. tegelikud kriminaalid on Iraani türannid ja nemad peavad ka vastutama. Nad arvavad, et need lääne kriitikud on osa rahvusvahelisest vandenõust nende režiimi äh, kukutamiseks, aga mina isegi täna kirjutaks sellele projektile alla, kurjus ei peaks võidutsema äh, Iraanis tuleb taastada vabadus, inimõigused, naiste õigused, mida kiiremini see juhtub, seda parem kogu inimkonnale. suur tänu, härra Stevenson, nüüd härra Crocetta, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president nõudes kohest Nasrin Sotudehi vabastamist, peaksime tegelikult minema veelgi kaugemale ja nõudma kõikide iraanlaste vangistatud iraanlaste vabastamist. Iraani Islamivabariigi iseloomustab mitte ainult sellepärast, et ta ähvardab ülemaailmset rahu tuumasõjaga, vaid ka mittelegitiimsete valitsuste tõttu, massiliste arreteerimistega, selle tõttu, et inimesed lihtsalt teostavad oma sõnavabaduse õigust ning arreteeritakse ka kõik need, kes ei ole nõus režiimi otsustega, kohtuistungid on äh, te-, tõeline naljategemine, on juba ette teada, milline otsus tehakse siis, kui loetakse ette süüdistused, naiste olukord on uskumatu, ei ole mingit ühinemisvabadust, on ka Nashrafi laager, kus äh, elavad mitmed kodanikud, keda äh, kiusatakse taga, samuti loobitakse neid kividega, isegi alaealised, kes režiimile ei, on vastumeelt, isegi neid koheldakse täpselt samamoodi. Need äh, kohtuistungid viivad äh, ka piinamisi, piinamiseni, mida tehakse täiesti teadlikult, kõike seda tehakse selleks, et säilitada režiimi võimu. proua Nasrin äh, Sotudehi näitab seda, kui kaugel on Iraanis režiim võimeline minema. rünnakuid teos-, viiakse läbi kodanike kaitsjate vastu ja seega ei antakse kodanikele isegi õigust ennast kaitsta yeah,. suur tänu, nüüd järgmisena härra Preda. suur tänu, härra president. kui võiks täheldada mingisuguste tuumaküsimuste arutamise alustamist Iraani poolelt, siis näeme, et uks sulgus täielikult inimõiguste osas. Nasrin Sotudehi juhtum näitas selgelt just sedasama, teda karistati sellepärast, et ta töötas inimõiguste heaks, määrati väga range vanglakaristus, üksteist aastat vanglas, kakskümmend aastat keeldu lii-, äh, väljuda Iraani territooriumilt või töötada juristina ja tegemist ei ole mingisuguse üksikjuhtumiga, tegemist on osaga Iraani režiimi poolsest tahtlikust strateegiast selleks, et äh, sundima vaikida, vaikima inimõiguste kaitsjad. määratakse äh, inimõiguste äh, advokaatidele väga rangeid vanglakaristusi, peame näitama üles solidaarsust nende vaprate inimestega, kes toetavad inimõigusi hoolimata kõikidest ähvardustest ning lausa surmaähvardustest. nüüd palun härra Romeva Irueda, kaks minutit. jah, tänan. mulle ei meeldi üldse see, et me peame rääkima uuesti Iraanist, aga me ikkagi peame seda tegema sellepärast, et olukord Iraanis on täiesti dramaatiline ja problemaatiline ja seetõttu on oluline parlament veel kord rõhutaks, et me nõuame kõigi poliitiliste vangide vabastamist, sealhulgas ka nende, kes on äh, kinni peetud viimase aasta jooksul, ma rõhutan, rahumeelsete meeleavalduste eest. see parlament peab veel kord pöörduma Iraani valitsuse poole, et nad äh, aktsepteeriks oma kodanike äh, sõna- ja kogunemisvabadust, me peame äh, Äh, hukka mõistma Nasrin Sadutehi range karistamise, tema pühendumise ja julguse eest. sellepärast me peame ka rääkima proua Sututee ja teiste poliitvangide vabastamisest, nõudma nende vabastamist. me peame avaldama äh, oma mured selle üle, et väga paljudel ei lubata Iraanist lahkuda, see tähendab seda, et Iraanis äh, Iraani jäämine on samuti võimude arvates karistus. ja me peame ka võitlema äh, sellega, et rikutakse rahvusvahelise inimõiguste konventsiooni sätteid ja ma kutsuksin ka üles äh, algatama uurimisi, mis puudutavad kohtuväliseid äh, äh hukkamisi ja muud sellist tegevust ja me peame ka äh, hukka mõistma Javaha pommirünnaku ja avaldama kaastunnet kannatanute perekondadele ja vigastatutele. ja kokkuvõtteks ma ütleksin, et meid paneb väga muret tundma teatud äh, usuliste ja etniliste rühmade tagakiusamine Iraanis. me peame ütlema, et äh, balansseeritud äh, poliitiline areng saab äh, toimuda ainult siis, kui me võtame kogu selle regiooni erivajadused arvesse. suur tänu, härra Romeva ja Rueda, nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Soonik Rahvapartei nimel üheks minutiks. Nasrin Satudeh. nimi tuli kõneks ka ühes varasemas arutelus neljandal septembril kaks tuhat kümme mõisteti ta süüdi äh, riigivastases vandenõus ja peeti kinni, vangistati neljaks kuuks. nüüd mõisteti ta vangi üheteistkümneks aastaks ja tal on ka kahekümneaastane tegevuskeeld juristina, ta ei tohi lahkuda Iraanist ja ka teised poliitilised vangid on saanud väga karme karistusi. me peame väga selgelt äh, selliste inimõiguste rikkumiste vastu välja astuma inimõiguseks on ka õigus õiglasele kohtupidamisele. Nasrin Satudeh pühendas oma elu surmamõistetute kaitsmisele nende inimeste kaitsmisele, kes mm, toodi kohtu ette demokraatlikes rühmitustes osalemise eest. nüüd kõneleb Corina Gretu äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. meiegi äh, nõuame äh, Nasrin Satudee kohest vabastamist ja ka teiste poliitiliste vangide vabastamist Iraanis tuhanded iraanlased maksid oma eluga selle eest, et nad olid režiimi vastu. Nazrin Sotodee mõisteti vangi üheteistkümneks aastaks. pärast, enne seda peeti teda neli, mitu kuud üksikvangistuses ja tema oli inimõiguste vastu võitleja ja ta kaitses nende inimesi, kes äh, olid režiimi vastased Iraanis tema kannatab koos paljude teiste poliitvangidega ähm, äh, ning Euroopa Liit peab näitama, et ta mõistab hukka sellise tegevuse Iraani võimude poolt, poolt ja et ta on selles asjas ikka järjepidev. Euroopa välisteenistus peaks näitama üles seda, et nad on otsustavalt öö, ähm, selle vastu nüüd Euroopa konservatiivid ja reformistide nimel härra Tšanna. tänan, härra president. ei tohiks mitte kunagi unustada, et debativabadus ja eriarvamuse vabadus, mida meie naudime Euroopas, seda on mujal maailmas väga vähe ja kuskil pole see nõnda selge kui Iraanis. aga taaskord me arutame seda äh, kohutavat äh, inimõiguste olukorda Islamivabariigis äh, <clears throat> Nasran Sotede on advokaadina kaitsnud paljusid inimõiguste eest võitlejaid. ta on ka aidanud äh, alaealise, kes on surma mõistetud, see on ka raske aru äh,, väga raske töö ja neljandal septembril eelmisel aastal võeti ta kinni ja süüdistati selles, et ta äh, äh, võitles, tegeles riigi võlg, julgeoleku vastu, nüüd on ta üheteistkümneks aastaks vangi pandud ja veel ei tohi töötada juristina ega reisida. ta tuleks koheselt vabastada ja ma loodan, et õig-, äh, kõrge esindaja seda ka nõuab. jah, Madinejani režiim rikub kogu aeg inimõigusi, on aeg, et nõukogu seaks esiplaanile äh, Ehm, meie ühised väärtused, nõnda et eh, üksikud riigid ei teeks äri selle riigiga. tänan, härra Tänak, nüüd härra Skuria, üks minut. suur aitäh, härra volinik, juba korda räägime inimõiguste rikkumisest Iraanis seekord on tegemist advokaadiga, kes kaitses inimõigusi Iraanis. kui me tahame probleemile tõeliselt ka lahenduse leida, siis peame tegelema probleemi alustega. ja just nimelt seda teebki Ahmadinejadi valitsus, nimelt tegeletakse probleemi juurtega. ja ehk siis tuleme siia jälle tagasi, et rääkida jälle põhiõiguste rikkumiste juhtumitest Iraanis. oleks ju see oleks ju tegelikult naeruväärne, kui olukord ei oleks nii tõsine, ükskõik kes teeb kõiki süüdistatakse mingisuguses riigivastases propagandas, riigi julgeolekuvastases tegevuses või milleski muus taolises, nii et tekib küsimus, kas Euroopa Parlamendil on üldse võimalik siin säilitada oma delegatsiooni suhtlemiseks sellise riigiga, mis tallab jalge alla kõik meie väärtused. nüüd vaba mikrofoni raames palun härra Kelly. Once again we have an appalling situation äh, jah, ükskord jälle on olukord Iraanis äh, vastu võetamata. jõulude ajal me juba alustasime Sadadei Šestjani küsimust, äh, kes mõisteti surma kividega surnuks loopimise teel väidetava abielu rikkumise eest Äh, hiljem siis äh, leevendati karistust äh, poomisele. täna räägime Nasrin Shatudeest, kes on süüdi mõistetud oma töö tegemise eest, tema varad on arestitud, tema abikaasa äh, arreteeriti eelmisel nädalal, ma tsiteerin, valede levitamise eest. nii et me ei saa tolereerida äh, sellist naiste väärkohtlemist, nagu need kaks juhtumit näitavad. suur tänu, härra Kelly, härra Kutas, palun. suur tänu, president. Nazrin Sotudehi süüdimõistmine näitab, kui vähe Iraan hoolib inimõigustest. härra Ahmadinejadi vastuolulisest tagasivalimisest et äh, kahe tuhande üheksandast aastast on toimunud väga palju hirmsat, äh, sadu inimesi on kinni peetud, äh, paljusid süüdi mõistetud. proua Sotudehi süüdimõistmine tulenes sellest, et ta kaitses paljusid inimesi, kes protestisid pärast kahe tuhande seitsmenda aasta nii-öelda võltsitud valimisi. tegemist on väga selgelt juristi äh, Ähm, õiguste rikkumisega äh, sellele, et ta peaks saama teha oma tööd ilma sekkumiseta ja see on ka inimõiguste probleem. ma meenutaksin komisjonile ja nõukogule, et igasugune koostöö Iraaniga peaks põhinema inimõiguste teemal. ja nüüd härra Tšernetski, palun. suur tänu, härra president. tegemist on järjekordse skandaalse juhtumiga Euroopa Liidu avaliku arvamuse ning meie kui parlamendi liikmete jaoks. ikka ja jälle üks ja seesama riik rikub järjepidevalt inimõigusi ning me peaksime läbi vaatama terve selle riigi struktuuri, me näeme ju selgelt, et traditsioonid ja tavad ei, ei käi käsikäes rahvusvaheliste inimõiguste eh, normide järgimisega. Euroopa Parlament on sellega tegelenud, aga nüüd peab veel lähemalt vaatama ka poliitilise surve küsimust, sest et jällegi on tegemist Iraani juhtumiga, mille osas siin Euroopa Parlamendis ei ole olnud me kuigi tõhusamad, nii et seega peaks avaldama suuremat survet kui siiamaani. härra Paška. suur tänu sõna andmast mulle, härra president, härra volinik, inimõiguste eest võitlevad aktivistid ähm, antakse kohtu alla, neid on taga kiusatud tükk, äh, kaua aega ja äh, proua Sotodehi süüdimõistmine on üks osa sellest tagakiusamisest. Iraani režiim äh, võitleb ka teiste advokaatide vastu, kiusab ka teisi advokaate, kes on sedasama tööd teinud. repressioonid on kasvuteel ning meie jõupingutused selle osas midagi ära teha ei kanna mingisugust vilja. ning ma arvan, et võimul olev valitsus äh, käitub inimestega oma suva järgi ning minu arvates on kätte jõudnud aeg, kus meil tuleb hakata palju tugevamat survet Iraani valitsusele avaldama selleks, et e, Iraani rahvas saaks vabamalt hingata, see on meie kohustus, suur tänu. proua Essaja, suur tänu, härra president Nasrin Sotodeh on üks tuntumaid inimõiguste advokaate Iraanis. tema on äh, äh, võiden-, võidelnud Nobeli auhinna võitja õiguste eest ja ta on püüdnud, äh, püüdnud võidelda ka teiste inimõiguslaste eest ja ainukene tema kuritegu on see, et ta on teinud oma tööd ta on aidanud teisi inimesi selleks, et need saaksid selle kurja valitsuse vastu seista. pärast presidendivalimisi toimunud meeleavaldused äh, on nüüd äh, saanud põhjuseks, miks selline kuri kampaania on inimõiguslaste vastu algatatud ja püütakse, et Iraani opositsioon nõnda vaikiks äh, Euroopa Parlament on pööranud Asharavi inimeste mm, küsimuses äh, sõna võtnud ja tõesti, rahvusvaheline kogukond ei saa mitte midagi teha selleks, et sellest valitsusest jagu saada. suur tänu. eelmiste Iraani puudutavate arutelude käigus neli kuud tagasi andsin ma teile oma kõnes teada, et iga päev teavitatakse viite Iraani kodanikku sellest, et nad äh, jätavad varsti eluga hüvasti. meie peaksime lisama sellele numbrile ka advokaadid, kes ähm, kaitsevad inimõigusi. Nasrin Sotudeh vahistati neljandal septembril, teda piinati, talle määrati üheteistaastane vangikaristus, ta on selge näide sellest, aga samasugused repressioonid on puudutanud ka teisi inimõiguste kaitsjaid. Mohammed Seifizadeh on mõistetud üheksaks aastaks vangi, veel üks advokaat veedab öö, äh, aasta vangis oma kliendi esindamise eest. mina arvan, et me peaksime kasutama välispoliitika kõrge esindaja egiidi selleks, et äh, kaasata inimõiguste teema ka meie suhetes Iraaniga. proua Makovei, palun. Nasrin Sotudehi juhtum on väga tõsine talle määrati üheteistaastane vanglakaristus, tal keerati Äh, juuraga tegeleda ja kahekümne aasta jooksul riigist äh, lahkuda. ta, mida ta siis tegi, ta kaitses Shirin Abadit, Nobeli preemia laureaati ja teisi süüdistatavaid, muuhulgas ka surmale mõistetud äh, al-, alaealisi aastast kaks tuhat üheksa on viisteist inimõigustega tegelevat advokaati e, Iraanis e, vangi mõistetud. see e, rikub õigusriigi ja advokaadi sõltumatuse põhimõtteid, ma palun nõukogul kohe tegutsema hakata proua Satu Tehv vabastamise nimel. suur tänu ja nüüd on volinik Füülel võimalus vastata mõnedele teie küsimustele ja teha oma avaldus. suur tänu, härra president, auväärt parlamendiliikmed. Euroopa Liit on endiselt väga mures selle raske ja halveneva olukorra pärast äh, vabaduste ja inimõiguste osas Iraani Islamivabariigis. viimase kahe aasta jooksul on olukorrad, rasked tingimused muutunud peaaegu võimatuteks nende inimeste jaoks, kes on töötanud inimõiguste kaitsel. Nasrin Satudee ja paljud temasugused, kes seda tööd on teinud, kes on põhiõiguste ja vabaduste eest võidelnud, nemad ei saa ju töötada vanglast. ja nende arreteerimise põhjus on selge need, kes äh, Iraanis on piisavalt julged selleks, et iseenda ja teiste eest äh, seista, nemad riskeerivad ka sellega, et neid võidakse panna vangi, piinata või veel hullemgi võib juhtuda. Euroopa Liit on rohkem kui kümme korda teinud kahe tuhande kümnendal aastal avaldusi kõrge esindaja ja asepresident Ashtoni poolt. Need puudutasid nii üldist olukorda kui ka konkreetseid juhtumeid. samal ajal on Euroopa Liit saatnud ka diskreetseid kahepoolseid demarše Mm, Iraani äh, diplomaatidele, äh, mis sisaldasid selgeid sõnumeid äh, parandada olukorda riigis. Nasrin Sotodeh juhtumi kohta esitati avaldus kõrge esindaja ja asepresident Ashtoni poolt neljateistkümnendal jaanuaril käesoleval aastal ja seal mainiti nii proua Sotodehi kui ka teist ajakirjanikku ja advokaati, kes on vastavalt siis üheteistkümneks ja neljaks aastaks vanglasse määratud. Iraan valiti viima-, viim-, hiljuti ÜRO naistekomisjoni esindajaks. aga samal ajal on need kaks naist äh, ära, ilma jäetud oma kodumaal sellest õigusest ennast kaitsta. Euroopa Liit meenutab jätkuvalt Iraani võimudele, et kõigepealt tuleb neil täita neid rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad äh, rahvusvahelistest kokkulepetest ja konventsioonidest, millele nad on alla kirjutanud ja mille nad on ratifitseerinud. me otsime jätkuvalt viise, kuidas oma meetmeid, oma tegevusi inimõiguste kaitseks Iraanil tõhusamaks muuta, kasutame kõiki neid vahendeid, mis on meie käsutuses. Iraani rahvas ei ole ära teeninud midagi vähemat. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, volinik. arutelu on lõppenud. Äh, päevakor-, äh, kodukorda puudutav küsimus, palun. väga lühidalt meil on siin parlamendis ka töörühm selleks, et meie arutelud oleksid atraktiivsemad võib-olla oleks see töörühm siin täna äh, kohal olema, ma arvan, et meil on vaja aega, meil on vaja aega selleks, et arutelu kestaks terve äh, neljapäeva pärastlõuna ja tänane on hea näide sellest. suur tänu härra Posseltile, ma annan selle teate edasi ka härra Svobodale, tema on selle töörühma esimees. nüüd, kallid kolleegid, lähme edasi hääletuste juurde, nii et äh, otsige välja oma hääletuskaardid. mul on siin seitse äh, resolutsiooni ettepanekut Pakistani